mere tursa, räime ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava. ja ma annaksin sõna proua Pienkovskale komisjoni nimel. suur tänu, proua president, lugupeetud saadikud. Euroopa Komisjoni nimel Äh, volinik Carmelo Vella, kes vastutab selle teema eest kolleegiumis, tahab tänada äh, raportööri, variraportööri ja kalanduskomisjoni kogu tubli tehtud töö eest, mis võimaldab kokku leppida mitmeaastases kalavarude majandamise kavas äh, tursk, räim ja kilu Läänemerel on siis selle objektiks. see on esimene selline plaan, see on nagu verstapost, see on esimese põlvkonna mitmeaastane kalavarude majanduskava ja see näitab, et me oleme kindlalt ellu viimas oma ühist kalanduspoliitikat ja rakendame selle kõige auahnemaid eesmärke, me tahame lõpetada raiskava tagasiheite eh, vette. see mitmeaastane kava on tähtsaks raamistikuks et detsentralisema-, detsentraliseeritumalt majandada kava, nimelt regionaliseerida. regionaliseerimist silmas pidades ma kasutan ka võimalust äh, ka äh, deklareerida, mida me arvame äh, piirkondlikust koostööd delegeeritud aktide vastuvõtmisel komisjon peab kinni sellest raamistikust, mis on alusmääruses kirjas, eriti artiklis kaheksateist ja lähtume praktikast, mis alusmäärus ette näeb ja puudutab regionaliseerimisprotsessi. see jätkub nii, nagu ta on alanud, olnud aastal kaks tuhat neliteist peale Eh, Läänemere kava kombineerib eh, mitmeid protsesse, hõlmab mitmeid osalisi, kes on ühel meelel ja väga palju erinevaid huve on loomulikult nendel osalistel. Eh, see nii püügisektor kui ka ministeeriumid on kaasatud, loomulikult seadusandjad Läänemere ääres ja tulemuseks on tasakaalus määrus, mis hõlmab peamisi muresid, mis kõlasid protsessi kestel ja mõlemad seadusandjad on nüüd loonud projekti uuele mitmeaastaste majandamiskavade jaoks, eh, mis on tähtis ka teistele piirkondadele, kes hakkavad oma plaane välja töötama. tulemuseks on jätkusuutlik pikaajaline majandamine. ma ootan teiega huviga koostööd, kui me esindame järgmise komplekti ettepanekutest eh, teile käsitlemiseks. aitäh! suur tänu, proua volinik ja nüüd äh, arutelu juurde, härra Valesa, teil on kaks minutit, palun. suur tänu, proua juhataja ja suur tänu teile, proua volinik. esimene taoline kalavarude majandamise plaan äh, uues kalanduspoliitika kontekstis äh, tuli äh, väga vaevaliselt ja parlament äh, pidi tegema palju järeleandmisi. me tegime seda selle lootuses, et meetmed tagavad jätkusuutliku kalapüügi Läänemerel. see uus kava peab rakenduma nii kiiresti kui võimalik, tuleb seada kvoodid ja väljapüügimahud järgnevateks aastateks. on oluline, et Euroopa Komisjon ja Euroopa institutsioonid vastutustundlikult käituksid ja näitaksid seda, et nendest põhimõtetest, mis seati, peetakse tänaseni kinni. Euroopa Parlament on jätkusuutliku kalapüügi eest kõnelenud Euroopa Liidus ja võidelnud selle tööstuse tuleviku eest ja ma nõuan, et nõukogu ja komisjon teeksid sama ja seega mul on kaks küsimust. kõigepealt, kas komisjoni ettepanekud järgnevateks aastateks äh, Läänemere kogupüügimahtude kohta baseeruvad teaduslikel andmetel ja uue majandamiskava äh, aspektidel? kas see uus majandamiskava ja selle reeglid näevad ette ka olukordi, kus äh, väljapüügimahte kõike välja ei püüta. oluline on see, et neid reegleid kasutataks kohe, sellepärast et äh, tursavarude kohta on teadlased väga su-, murettekitavaid andmeid esitanud. tursavarud on olnud äh, surve all mõnda aega ja komisjon ei ole lähtunud teadlaste nõuannetest. ja see tähendab seda, et äh, teadusringkonnad on põhimõtteliselt äh, soovitanud tursapüük keelustada. Õnneks on Läänemere kalavarude majandamise kala, äh, kavas uued meetmed kirjas selliste olukordadega ümberkäimiseks. pärast raskeid läbirääkimisi, mis kestsid kuid institutsioonide vahel, jõudsime me kavani, mis baasmääruse põhimõtetest kinni peab see plaan või kava peab tagama seda, et Läänemerel toimub kalapüük jätkusuutlikult, mõistlikult eh, ja majanduslikult mõistlikult, ei panda survet keskkonnale, mis oleks liiane ja me kavatseme seirata selle pla-, kava rakendamist, suur tänu! suur tänu, proua Roodust! kaks ja pool minutit, palun, sotsiaaldemokraadide nimel, suur tänu, proua juhataja! tegemist olid väga initsiatiivsete ja pikaajaliste aruteludega. homme hääletusele tulev tekst, esimene mitmeaastane öö, kalavarude majandamise kava sündis pärast kaheksat triloogi ja nõukogu ja komisjon üritasid survestada parlamenti parlament tegi järeleandmisi ja tegelikult need läbirääkimised ei oleks olnud nii pikad, kui meil algusest peale vormi juurde ei jäänud. ma tahaksin härra Valesat tänada tehtud töö eest ja lähenemisviisi eest. tänu tema seisukohtadele me jõudnud selleni, et komisjoni seisukohad on arvesse võetud. parlament, komisjon ja nõukogu pidasid kümme kuud äh, lakkamatuid arutelusid, eriti selles osas, mis puudutab ähm, Äh, kalatussuremuse sihtväärtust, selles osas ei jõutudki kokkuleppele. Äh, nüüd äh, saavutatud kompromiss tuleb rakendada, nõukogu nõuab paindlikkust ja parlamendi seisukohtadega ei arvestatud. nüüd on siis meie ees kompromiss, mis puudutab kalastussuremuse sihtväärtust, siis meie tulime siin vastu nõukogule. paindlikkus on nüüd võimalik ainult teatud tingimustel Äh, ja parlament on aga vastu nõudnud tugevamaid turvaklausleid. kui homme asi täiskogus vastu võetakse, siis tuleb meie meelest pärast seda oktoobris see mitmeaastane kava ka rakenduma ja, ja kalapüügi võimalustel arvesse võetama. ja me tõesti loodame, et volinik äh, vähemalt augustiks äh, selle kava oma lauale tõstab. tegemist on esimese tuleprooviga selle uue kava kohta. Läänemere läänekaldal ei lähe asi, ei lähe asjad praegu väga hästi, loodetavasti sellest majanduskavast on abi ja see peab olema ka oktoobrikuise õige otsuse aluseks mis nüüd puudutab äh, olukorda praegu Läänemerel, siis mul on väga hea meel, et äh, see mitmeaastane kava on saanud toetust ka mitmeaastasest finantsraamistikust. minu meelest on see Läänemere kava äh, esimene proovikivi jätkusuutlikele kalanduspoliitikale, jätkusuutlik peab see olema nii majanduslikult kui sotsiaalses mõttes ja keskkonna mõttes nüüd me saame uued piirid, millest peavad kinni pidama ka kalandusministrid, see tagab ökoloogilise järjepidevuse. järjepidevus äh, peaks olema tagatis ka, äh, keskkonna mõtteline järjepidevus on aluseks ka majanduslikule ja sotsiaalsele järjekindlusele, sekkub proua juhataja ja katkestab kõneliku ja kõnelejat ja tänab äh, selle uue mitmeaastase kava eest. suur tänu, härra Hokk suur tänu, proua juhataja. mitmeaastane kalavarude majandamise kava on väga oluline samm äh, meie piirkonna jaoks. tegemist on esimese taolise kavaga, mille aluseks on siis uus äh, revideeritud äh, kalanduspoliitika. mis on siin uudiseks, siis on see mitmet liiki koondav majandamise kava ja see on väga hea lähenemine bioloogiline mitmekesisus tuleb Läänemeres uuesti üles ehitada ja majandamise kava aluseks peab olema tasakaalustatud lähenemine ja teaduslikud tõendid ja minu poolt ka mõned äh, märkused. selle äh, kõige puhul on väga oluline regionaalne lähenemine ja teatud äh, piirkonnad peaksid olema püügivabad selleks, et noori parvi kaitsta ja teatud perioodidel peab äh, kaalukatel põhjustel olema võimalik äh, ka püük peatada. tööstuslik äh, kalapüük, seda tuleb ka piirata. kui Poolas nüüd e-, ehitatakse Läänemere kaldale tuulepark, siis on see selge see, et need piirkonnad ei ole enam kaluritele väga atraktiivsed, aga suur tänu selle hea raporti eest. suur tänu, kaheks minutiks saab sõna härra Torvalds suur tänu, proua juhataja, proua volinik tegelikult oleks pidanud see match olema selline suhteliselt etteaimatav ja lihtne, aga tegelikult kujuneks see väga keeruliseks. ma peaksin siinkohal tänama esmakõike e, e, eelkõige härra Valesat. härra Valesa on vähemalt vastu pidanud terve mängu ja, ja oleme tulemuseks saanud äh, väga hea tulemuse. Ulrike Roodustile ma tahaksin samuti suure tänu suurt tänu avaldada, sest et tema on paljuski olnud äh, Euroopa uue kalastuspoliitika elavaks hingeks, äh, on olnud võtmetähtsusega äh, läbirääkija meie poolt. aga miks need asjad läksid siis nii keeruliseks? sellepärast, et Läänemeres on olukord selline, et meie, meie meri on tegelikult väga haavatav, tegemist on Äh, väga kinnise merega, äh, soolasus on väga madal ja meil äh, on erinevatel riikidel erinevad huvid ümber Läänemere. esimest korda õnnestus meil nüüd aga meie huvid koondada ja ühte dokumenti panda. esimest korda on see loomulikult kõige raskem, aga järgmised peaksid siis tulema juba libedamalt. raskusi oli palju sellel teel aga kalad loomulikult ei oota oma elus äh, seda, mida otsustame meie oma direktiividega siin. Ähm, ja sellepärast on hea, et me nüüd lõppkokkuvõttes jõudsime otsusele. üks äh, suurimaid raskusi oli äh, see, et et Läänemeri on sellise iseloomuga, et kaluritel on väga raske jõuda kalavarudeni ja elatist teenida. me loodame, et regionaalsed kavad saavad siit hoogu sisse. läbirääkimistel äh, tulid mängu ka teised kalastushuvid, mis äh, tegid tegelikult edasimineku väga raskeks, aga suur tänu vastupidamise eest. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Haasekamp, poolteist minutit. Äh, suur tänu, proua juhataja mina arvan, et me võime olla väga rahul selle mitmeaastase Läänemere kalavarude majandamiskavaga. me kaitseme sellega nii kalavarusid kui ka meie kalureid ja selge on see, et praegu me näeme tõsist ülepüüki Läänemerel. meie kalavarud, neid ei tohi niimoodi äh, rüüstada, me ei räägi ju, äh, me räägime siiski elavatest äh, organismidest, kes tunnevad valu ja mulle tõesti tundub, et see meie mitmeaastane kava läheb natukene liiga kaugele. minu jaoks tähendab see see, et praegu tegelikult äh, selle kavaga lubataks ka tõsist ülepüüki ja see äh, nõrgestab tervet meie kalanduspoliitikat, avatakse võimalused äh, samasuguseid kavasid kasutada ka teistel meredel, näiteks Põhja-Jäämerel, mis ilmselt püütakse ka tühjaks. ja ma olen üllatunud, et te toetate kõik täna siin seda kava, ma seda ei saa teha. raportöör muuseas kutsus meid homme väiksele klaasikesele vahuveinile. kas te tõesti äh, puhta südamega homme saate seda teha? olukorras, kus äh, meie mered on tühjad, äh, ma arvan, et ülepüük tõesti lõpeb siis, kui kõik mered jäävadki tühjaks ja vaatame siis, millest, millest me elama hakkame mina arvan, et äh, kõigepealt tuleks igasugused su-, äh, toetused ära võtta sellistelt ülepüüdjatelt. komisjonären, kära kolleegor, ja veel börja meie taka kolleeg Valesa. kallid kolleegid, kõigepealt ma sooviksin tänada kolleeg Valesat ja tema ähm, kolleege kogu suure töö eest, mis nad teinud on. tegemist on esimese äh, sellise Eh, mitmeaastase kavaga, kus on täpselt paika pandud see, kui palju tohib kala välja püüda. läbirääkimised eh, on väga karmid ja kahjuks me ei saanud eh, par-, ambitsioonikamat tulemust. soovisime panna piiri üle püügile Euroopa Liidus ja äh, ei, praeguseni pole arvesse võetud kõiki välisfaktoreid, Läänemeri on väga haavatav äh, meri, meil on vaja äh, teha kõik selleks, et kalavarusid võimalikult jätkusuutlikult äh, hallataks. Läänemeri peab jääma, peab olema äh, puhas, terve meri ja peame teadma, milline tegevus äh, on jätkusuutlik, peame alla maksimummäära kalastama ja peame teadma, kui ja millistel puhkudel saame minna kaugemale maksimaalse jätkusuutliku saagikuse juures. me praegusel hetkel eh, ei kasuta ära kõiki võimalusi, mille Euroopa kalanduspoliitika meile annab. me saime ka teatud kaitsemehhanisme plaani lisada. tegemise, tegemist on esimese sellise sammuga. praegusel hetkel eh, saime me esimesi andmeid ka olukorra kohta läänepoolses eh, Läänemeres, sest seal on olukord väga raske, sest väga palju noorkalade väljapüüki ning praegu on äh, pall volinike käes, komisjoni käes, sest äh, nemad peavad võtma vastu otsuseid, mille aluseks on teadlaste soovitused ja ettepanekud. meil on väga palju võita, kui me äh, lõpetame Euroopa vetes ülepüügi kodanike seisukohast öeldes on oluline, institutsioonid nõuavad, et vastu võetud otsuseid respekteeritakse ja ei võetaks vastu otsuseid, mis on vastuolus eelnevate otsustega öelda, et meie meredes ei tohi üle püüda, on silmakirjalikkus, kui me tegelikult öö, öö, hiljem sellega midagi ei tee. järgmisena saab sõna härra Maadu. suur tänu teile, proua volinik. kuulates kogu seda katastroofilisi eest, öö, öö, kõnekoosolekut siin öö, tahaksin ma, et Euroopa Liit lõpuks teeks midagi selleks, et meie peresid kaitsta see, mida me, millest me praegu siin räägime, ei ole piisav ainult selleks, et, et äh, säästlikult püütakse äh, turska, räime ja kilu, vaid tegelikult on küsimus ka regionaalpoliitikast, mille võtame vastu äh, tulevikus ning praegu selle plaani käigus oleme rääkinud paljust Äh, oleme rääkinud biomassist, oleme kalastussuremusest rääkinud, oleme lugenud lubatud kodupüügist rääkinud, kuid äh, meil on vaja siin rääkida ka pädevusest, meil on vaja rääkida iga institutsiooni pädevusest ja äh, selle pädevuse juurde tuleb ka jääda. oluline on välja töötada mitmeaastased plaanid, mis võtaks arvesse kõik, kõiki aspekte selle tegevuse juures, garanteerides ühest küljest jätkusuutlikku kalavarude haldamist, teisest küljest tuleb kaitsta aga meie kalastajate, meie kalurite tegevust, mis on ka väga oluline oluline, aitäh teile. pooleteiseks minutiks järjest Raul Santus. suur tänu teile, proua president ja proua volinik, tahaksin tänada raportööre, ähm, kes ähm, esitasid läbirääkimistel parlamenti ning tahaksin tänada ka variraportööre, kes äh, on teinud väga palju selleks, et parlamendi seisukoht äh, oleks nähtav ka lõppversioonis. mis puudutab muudatusettepanekuid, siis need on kõige keerulisem küsimus olnud ja võib-olla lahendus äh, oleks siis võib-olla biomassi kasutamine, mis aitaks meile maksimaalse jätkusuutliku saagikuse äh, osas eh, samas eh, suunas jätkata. ning eh, selle asemel, et protsessi pidurdama hakata, arvan, et peaksime jätkuvalt kontrollima seda, kas meie kalanduspoliitika eesmärke täidetakse. hoolimata neist positiivsetest sammudest tuleb rõhutada ka seda, et et lisaks Vahemere raskele olukorrale on ka teisi piirkondi, kus olukord on raske peame eh, ka säilitama eh, asukondade säilimise, meil on vaja kaitsepiirkondi meredel ja meil on vaja ka kvootide kasutusele võtmist, see on vajalik, eh, kuid samas on vaja ka ennetuspoliitikat, mis negatiivse mõju ökosüsteemidel ära kaotaks. järgmisena saab sõna härra Van Dalen. suur tänu teile meil on sõlmitud äh, kokkulepe mitmeaastase plaani osas, mis võetakse vastu oktoobris või mis esitatakse oktoobris ning äh, seda pärast kuid kestnud läbirääkimisi. tegemist oli väga pikaajalise keerulise läbirääkimisprotsessiga, kus osales ka Euroopa Parlament. kuid mõeldes näiteks Põhjamere mitmeaastane äh, kava, seal me panime paika eh, erinevad eh, väärtused, mille alusel kvoodid eh, luua. see oli vajalik. ja selle abil oli võimalik seal oli võimalik abi selle abil välja töötada maksimaalne ja jätkusuutlik saagikuse ning lõpetuseks sooviksin teile öelda seda, et äh, suur tänu härra raportöörile ja kogu tema meeskonnale, tegemist oli keeruliste rapult läbirääkimistega, kuid tulemus oli väga positiivne. järgmisena proua Bilbao. suur tänu teile. sooviksin tänada härra Valesat ja kogu läbirääkimismeeskonda, sest tänu neile on läinud äh, et, et, äh, läbi Läks läbi see plaan, mitmeaastane plaan tursaräime ja kilovarude majandamise äh, Äh, küsimuses. loodan, et suudetakse kasutusele võtta ka äh, ähm, kvoodid ja loodetavasti äh, nõukogu võtab arvesse, et parlamendil on siin kaasotsustusõigus ja ta on ähm, meid kõrvale jätnud juba korduvalt, näiteks me Ruusi ja mm, tursapüügi küsimuses Vahemeres. me Eh, nõuame suuremat objektiivsust, me nõuame eh, paremat kontrolli praeguse kalanduspoliitika ülevaatamist ja praeguseks on ohtlik, ohvriks langenud ju kalurid. me tahame, et süsteem vaadatakse üle ja et halduskavad pikendatakse, eh, loodaks õigemini mitmeks aastaks, et ärgem unustagem siiski, et vesi kulub neile, kes sellel kala püüavad. järgmisena saab sõna härra Torres Martines üheks minutiks proua Doris Martines, suur tänu, on väga hea, et räägime siin kalandusest Läänemeres, räägime sellest globaalselt ja mitte liikide kaupa, sest nii on võimalik ka või mitmekesistada bioloogilist mitmekesisust. samas on väga tähtis ka see, et kõik need määrused võtaks arvesse iga piirkonna eripära ja eh, seda sellepärast, et praegusel hetkel eh, kala, eh, kalurite nõudmised ei leia eh, kajastust Euroopa poliitikas, eh, kalurid, eh, kalapüügivahendid, jäetakse kõrvale, me ei saa ehm, teha midagi ehm, poliitikat, kui me ei võta arvesse inimeste, kes elavad merest. meil on vaja jätkusuutlikumat ehm, poliitikat ka riikides endis, meil peab olema tähelepanelikud ka kvootide jagamisega, et ära hoida selle, et suured püügialused püüaks nagu ise tahaks sest nemad hävitavad merd kõige rohkem ja olen vaja, et need, kes austavad merd, saaks väärikalt edasi elada, sest nemad, äh, just need kalurid äh, on need, kes äh, merele elu toovad. järgmisena saab sõna härra Kuhn üheks minutiks. suur tänu. ja minagi tahan osalisi ja läbirääkijaid tänada selle praktilise lahenduse eest, mis puudutab mitmeaastast majandiskava Läänemere kalavarudele. see tagab planeerimise kindluse eh, kala, kaluritele ja rasketes olukordades, nagu me kuulsime, on võimalik ka finantskompensatsiooni saada. see maksimaalne jätkusuutlik eh, saagikus mm, eh, see tähendab viis, kuus või isegi kümme aastat on sellega hõlmatud ja pärast seda on võimalik, et konkreetsete kriteeriumide kaudu nagu biomass saab jälle kaluritele tagada planeerimiskindluse ja mõned asjad on muutunud, vähem bürokraatiat, näiteks võrkude reguleerimine ja dokument sorteerimine äh, püügi puhul ja oluline on ka, et tõesti finantskompensatsiooni võimaldatakse kaluritele. ja järgmisena saab sõna Marinho Pinto üheks minutiks. congratulo-me com este plano. ma sooviksin tänada selle äh, raporti eest, raportööri viimane selleteemaline raport võeti vastu kahe tuhande kaheksandal aastal, ma tahaksin tänada kogu meeskonda, kes selle teemaga tööd tegi, raportööri, variraportööre. Euroopa Komisjon oleks pidanud olema ambitsioonikam, sest äh, praegusel hetkel on ju küsimuse all äh, tursaräime ja kiluvarude säilimine Euroopa kalanduspoliitika peab tegema kõik selleks, et kalaliigid säiliksid ning et kaitaks ka, kaitstaks ka merekeskkonna eh, head tervist. nii suudaksime me oma esimese suure eesmärgi täita, mis eh, tähendaks siis seda, et ehm, kasutataks kalastamisel maksimaalselt jätkusuutlikke määrasid. Portugalis väga suur osa elanikkonnast elab merest, eh, meil on väga palju kalureid eh, ning kõik eh, sammud, mis aitavad ookeani olukorra parandada, on tervitatavad. järgmisena härra Schultz ma tänan, proua president, lugupeetud kolleegid. jah, see mitmeaastane Läänemere kalavarude majanduskava on midagi, mis ka lõpuks minu valijatele, ma ütlen, Burfoor-Brommelises Schleswig-Holsteinis annab planeerimiskindluse selline tasakaalus ja jätkusuutlik majandamine on tõesti ühise kalanduspoliitika vaimus ja me toetame vasakpoolsena seda, et et eh, sotsiaalmajanduslikku, ökoloogiliselt pikaajaline jätkusuutlik püük ja vesiviljelus tagatakse. ITSES on teinud ettepaneku vähendada püügikvoote tursa osas läänevetes vähemalt kaheksakümne viie protsendi võrra ja see aastatepikkune vale praktika, mis oli vastuolus teadlaste soovitustega, lõpeb ja tõesti eh, see mitmeaastane majanduskava välistab selle edaspidi. jah, sellega me tõesti viime ellu eesmärgi, et püüakse välja nii palju kala, kui järele saab kasvada. ja praegune mitmeaastane majanduskava äh, tõesti toetab kalureid ja ei ole üldse raske ellu viia. Nous ouvrons le catch d'IA avec nüüd vaba mikrofon, kolm kolleegi on soovinud sõna ja kõigepealt saab sõna härra Caputo. Grazie Presidente. L'accordo sul piano pluriennale per il Baltico pone le basi suur tänu, see mitmeaastane majanduskava annab jätkusuutliku aluse eh, kalavarude kaitseks. jah eh, ja loodetavasti on nüüd meil tegemist tõesti sidusa järjekindla süsteemiga, sest me tahame ju korralikult oma varusid majandada, tugineda seejuures teadlaste nõuannetele. loomulikult me peame ka vaatama, kuidas ühes või teises piirkonnas tullakse toime eksisteerivate probleemidega. see mudel, mitmeaastane majanduskava on tõestanud ennast kui väga kasulik jätkusuutlikkuse seisukohast, sest on ju ohud, mida tuleb käsitleda ja meil on vaja ettevaatusabinõusid. meil on vaja jätkusuutlikkust, me tuleviku nimel. suur tänu Mm, Hollandi eesistujamaa kaks tuhat kuusteist, viieteistkümnendal märtsil eh, tuli välja ajutise kokkuleppega mitmeaastaseks majanduskavaks, mis puudutas turska, räime ja kilu. Need on tähtsad varud Läänemeres. Eh, rahvusvaheline eh, uurimis komisjon on viinud läbi ühe uuringu, eh, mis eh, peab näitama, kuidas jätkusuutlikult eh, välja püüa neid kolme liiki, peab tuginema varude säilitamise põhimõttele. me ei pea ainult vaatama põhja poole Euroopa Liidus, vaid ka lõuna poole. Kreeka kalamehed on troika poolt vaeseks muudetud ja väga palju kaebusi on kaluritelt tulnud Egeuse merelt, kes ei suuda enam ellu jääda. <laughs> härra Jakovtšitš, väga ilusti ütleb härra Jakovtšits, sai juhataja hakkama nimeavaldusega. kolleegid saame. suur tänu, lubage, et ma kõigepealt kiidan kolleege. pärast kaheksat triloogi on suudetud kokku leppida ja nüüd on olemas see mitmeaastane eh, tursa, räime ja kilu majandamise kava Läänemerel, see on väga hea plaan. Läänemeri on suletud meri ja meil on vaja sellist eh, majandamiskava seal aga ma tahaksin millestki muust rääkida. on pakiline vajadus samasugune mitmeaastane plaan välja töötada ka eh, Aadria mere jaoks võimalikult kiiresti mõned ütlevad, et tulnuks teatud liikide püük Läänemerel keelata. võib-olla mõnede liikide jaoks Aadria merel on juba rong pöördumatult läinud, nii et e, tuleb kaitsemeetmed Aadria merele kähtestada. härra Kelly veel. E, e, härra Kelly kahjuks ei saa sõna jah, kõigepealt ma tahan tänada lugupeetud saadikuid sõnavõttude eest ja loomulikult ma annan kogu selle informatsiooni edasi volinik äh, Vellale ja ta vastab teile põhjalikult. aga väga lühidalt puudutan kahte asja. kõigepealt ma tahan üle korrata, et Läänemere mitmeaastane kava on esimene selliste kavade põlvkonnast, uuest põlvkonnast ja õige pea tulevad meilt uued ettepanekud. ja on ka komisjonil ju juriidiline kohustus selliseid ettepanekuid teha, tuginedes olemasolevatele õigusaktidele ja püügivõimaluste Äh, ettepanek Läänemerel on midagi, mis tavaliselt võetakse augustis, septembri alguses komisjoni poolt vastu, enne seda ja pärast seda toimub oktoobrikuus ähm, kalandusnõukogus põhjalikud arutelud. Äh, äh, vastutus selle kava eest kuulub mõlemale seadusandjale ja meie ettepanek tugineb sellele plaanile, igatahes ma julgustan nüüd parlamenti ja nõukogu ametlikult ka allkirjastama seda dokumenti, et kõik sujuks ja mis puudutab kaitsemeetmeid siin plaanis, ma tahan teile kinnitada, et komisjon kasutab ära need sätted, mis praegu kehtivad nagu kaitsemeetmed ja sihtmärgid. nii palju siis minu poolt, suur tänu teile, lugupeetud saadikud, proua president. suur tänu, proua Pienkovska, sellega on see arutelu lõppenud